Colleagues, may I ask you to take seat? kallid kolleegid, palun võtke istet. May I ask you the journalists to leave after ajakirjanikud, palun lahkuge pärast kahte esimest minutit saalist, me lubame teil alguses teha volinikukandidaadist pilti, aga pärast kahte minutit palun lahkuge siit. veel teadaandeid, enne kui tervitame oma külalist. palun ärge istuge nendele kohtadele, kus on selgelt kellegi teise nimi peal ja annan teile teada, et kuulamist on võimalik kuulata ka kuulamisruumist, milleks on neli kuu üks, samamoodi ka parlamendi intraneti kaudu ja ja tahaksin teile veel meenutada ka seda, et äh, ainult saadikad võivad äh, plaksutada juhul, kui nad seda soovivad. proua Ulfskog ja mina juhatame üheskoos seda avalikku kuulamist vastavalt meie kodukorra reeglitele tervitan siin volinikukandidaati Vladi-, Valdis Dombrovskist sellel väga tähtsal kuulamisel kahe tähtsa komisjoni, majandus- ja tööhõivekomisjoni ees. nagu te teate, komisjon, selle kuulamise eesmärgiks on see, et parlament saab kontrollida volinikukandidaadi sobivust komisjoni kolleegiumisse ja ka seda, kas tal on piisavalt teadmisi ja oskusi ja ka pühendumust Euroopale selleks, et täita talle pandud kohustusi, kas ta on ka sõltumatu, tema kommunikatsioonioskusi ning ka tema poliitilisi prioriteete ja tema panust uue komisjoni üldisesse strateegilisse kavva meenutan teile veel, et enne kuulamist volinikukandidaat Dombrovskis vastas kirjalikult äh, ettevalmistavale küsimustikule. kirjalikud vastused on laiali jagatud kõikides keeltes ja peale selle esitas volinikukandidaat ka majanduslike huvide deklaratsiooni ning õiguskomisjon on teatanud, et tal ei ole mitte mingeid märkuseid äh, volinikukandidaadi deklareeritud majandushuvide kohta. selle arut-, see arutelu on üles ehitatud nagu alati, kõigepealt saab volinikukandidaat sõna viieteistkümneks minutiks maksimaalselt selleks, et teha sissejuhatav sõnavõtt lõpus anname talle ka viieks minutiks sõna selleks, et arutelu kokku võtta ja vahepeal on neljakümne viiel saadikul võimalus esitada küsimus, igale küsimusele on ette nähtud kolm minutit, üks minutit küsimuse esitamiseks ja kaks minutit küsimusele vastamiseks. meenutan ka rahvasaadikutele, et kolme minuti põhimõttest peetakse rangelt kinni selleks, et kõik saadikud saaksid oma küsimused esitada. tahan teie tähelepanu pöörata ka sellele, et tõlge on tagatud kahekümne kolme keelde, nii et kõik sõnavõtjad saavad rääkida oma emakeeles ja nagu ma juba olen öelnud varasematel äh, kuulamistel, arvestage sellega, et teid tõlgitakse, eriti mõelge oma kõne tempo peale. ning nüüd tulgem asja juurde. Need ülesanded, millega volinikukandidaat Dombrovskis tegelema hakkab, on eriti tähtsad. tuleb juhtida Euroopa majandus- ja rahaliidu reformimist selleks, et meie poliitikat tõhusamaks, järjekindlamalt, demokraatlikumaks muuta ja äh, võidelda majanduskriisi vastu, tagamaks stabiilsust ja sotsiaalset ühtekuuluvust. majanduskomisjon on töötanud väga palju selleks, et anda oma panuse Euroopa Liidu strateegilisse kavva ja järgmisel nädalal hakkame majandusjuhtimise raamistiku uuesti üle vaatama. üheskoos teie ja ülejäänud vastutavate komisjonidega tuleb meil välja selgitada, kuidas süsteemis olevat paindlikkust kõige paremini ära kasutada selleks, et äh, tagada tasakaal stabiilsuse ja majanduskasvu investeeringute ja tõuke korrapoliitiliste reformide vahel. meil on vaja poliitikate koordineerimist ja ka lõimimise teekava selleks, et äh, rahanduspoliitikas äh, tasakaalunihked kõrvaldada peale selle tuleb meil ühtlustada ja tugevdada ka sotsiaalset mõõdet äh, majandusjuhtimise raamistikus. see parlament äh, on kutsunud seda Euroopa sotsiaalseks paktiks ja nüüd ma annan sõna veel lühidalt ka proua Ulskokile, et ta saaks teha oma sissejuhatuse. aitäh! mõned märkused ka tööhõivekomisjoni nimel ja ma teen seda oma emakeeles, rootsi keeles, ütleb proua Ulskog. Euroopa Liidu siseturg tähendab seda, et teenused, kaubad ja inimesed võivad vabalt liikuda. selles on väga suur kasvupotentsiaal, mida on Euroopa Liidul nii väga vaja. selleks, et kõik ka tõhusalt toimiks, peab Euroopa Liit tööandjaid kaitsma ja ka suutma kaitsta. see tähendab seda, et tööandjad ei või suvaliselt tegutseda, tuleb hoolitseda sellest, et ei tekiks äh, ebaausat sotsiaalset konkurentsi. peale selle tuleb ka kollektiivlepingutes kinni pidada. Euroopa Liit peab keskenduma sotsiaalpartnerite toimivale äh, dialoogile, seda just nendes riikides, kus on see vajalik. selleks, et kriisist välja tulla, ei tohi me sotsiaalpartnerite sõltuvust vähendada, meil on terve rida Euroopa Kohtu otsuseid, näiteks Lavalli kaasuse puhul ja ka sarnaste kaasuste puhul, ning seal tuli väga selgelt välja, et sotsiaalset dumpingut ei tohi lubada, väga tähtis on tagada äh, vaba liikumine. väga tähtis on kinni pidada nendest reeglitest, mis on juba vastu võetud ja seda igal pool ja alati. meie lähtume sellest, et äh, töötajate lähetamise direktiiv äh, tuleb rakendada kõikides liikmesriikides ja seda niimoodi, et äh, see direktiiv aitaks sotsiaalset dumpingut vältida Euroopa Liidus. meil on vaja võrdväärse töö eest võrdväärset palka maksta, võrdväärset palka ükskõik kust tuleb tasustada võrdväärselt. sotsiaalne dialoog kuulub tulevikus ka teie ülesannete hulka, härra Dombrovskis, ning äh, härra Juncker on selles valdkonnas juba lubadusi teinud ning nüüd on tähtis, et äh, kollektiivlepingute alane õigus äh, jääb püsima, et seda kaitstakse ja et äh, meil on ka lepitusmenetlus ette nähtud kollektiivlepingute raames. liikmesriigid ei tohi konkurentsi astuda halvemate töötingimuste või palkade kaudu. aitäh, järgmisena saab sõna härra Dombrovskis maksimaalselt viieteist